järgmisena on meie päevakorrapunktis võistluste tulemustes kokkuleppimine ja korruptsioon spordis ja ma annaksingi sõna kohe volinikule. härra president, austatud liikmed, tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon on kõige suuremad ohud täna Euroopa spordivaldkonnas. Euroopa Komisjon on pühendunud sellele, et teha kõik, mis võimalik selleks, et nende probleemidega tegeleda ma olen täiesti teadlik sellest, kui suured on organiseeritud kuritegelikud võrgustikud viim-, viimase aja äh, tulemuste kokkuleppimise skandaalis, mis professionaalset jalgpalli puudutab Euroopas. Äh, mina olen isiklikult seotud Europoli ühise uurimisrühmaga ning äh, ma tervitan Europoli poolt võetud samme. mis puudutab Euroopa Nõukogu konventsiooni, mis puudutab Euroopa äh, võis, spordivõistluste manipulatsioon ja siis novembris kaks tuhat kaksteist äh, võeti äh, nõukogu soovitus sellel äh, teemal vastu. see soovitus kutsub üles liikmesriike võimaldama komisjoni nende nimel läbi rääkida. me ootame, et nõukogu võtaks vastu läbirääkimise direktiivid lähitulevikus. ma usun, et see konventsioon, niipea kui see on vastu võetud, saadab väga tugeva signaali Euroopa pühendumuse kohta jälgida spordi äh, ausust ning konventsioon peaks olema valmis ka võimaldama mitte Euroopa riikidel sellega ühineda, nii et äh, spordikorruptsioon oleks globaalselt äh, kaetud teema. kõikehõlmav lähenemise järgi kõik pädevad komisjoni Äh, osalised töötavad kõik äh, koos selleks, et Euroopa Liidu äh, kriminaalõiguse akiiga vastavuses olla andmekaitse põhimõtete ning ka siseturu määrusega. Europoli viimane teatis näitab, et uurimisorganid ning koostöö Euroopa Liidu tasandil on väga oluline selleks, et Äh, sporditulemustes kokkuleppimise probleemiga tegeleda. Äh, viimased äh, sellised juhtumid nõuavad just väga tihedat koordineerimistööd ka kohtuorganite vahel, selleks et kriminaalseid uurimistoiminguid ning kohtupidamist läbi viia. pädevad ametiasutused loodavad Eurojustile selleks, et piiriüleseid uurimistegevusi läbi viia aga samuti väga paljudele instrumentidele, mis juba õigusalases koostöös raamistikus on vastu võetud, sealhulgas ka Euroopa vahistamismäärusele. aga poliitikaloome ning uurimisorganite ja õigusalase koostöö valdkond on ainult üks võimalus selleks, et tulemustes kokkuleppimise vastu võidelda, on vaja ka ennetavaid meetmeid. ning mul on väga hea meel teile teada anda, et vastavalt kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ettevalmistavate eh, spordimeetmete kohaselt valis komisjon viis projekti eh, tulemustes kokkuleppimise vallas Need projektid aitavad teavitada eh, osalisi ning ka teavitada probleemi suurusest nii spordiorganisatsioone kui ka avalikkust lähemalt töö nende viie projekti kallal sai alguse käesoleva aasta alguses ning äh, ootame esimesi tulemusi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimeses pooles. projektide koordinaatorid töötavad koos selleks, et saavutada maksimaalseid sünergiaid ning luua ühtseid strateegiaid. projektide järelmid aitavad meil äh, levitada häid praktikaid ning tugevdada äh, koostöövõrgustikke ma tahaksin ka lisada, et ma töötan väga tihedalt koos oma äh, äh, kolleegi volinik Barnier'ga selleks, et äh, spordi tulemustes kokkuleppimist ka äh, novembris võtsime me vastu ka online hasartmängude aususe kohta resolutsiooni ning üks tegevus, mida komisjon on siinkohal ette pannud äh,, on soovitus, mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal peaks vastu võetama. see soovitus eh, soodustab eh, heade praktikate jagamist ennetusvaldkonnas ning ning eh, ka kihlvedude skeemide ennetamist. see kaasab kõiki olulisi osapooli, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta ennetavad tegevused Äh, annavad ka väga olulise mm, panuse selles osas teised algatused, äh, sealhulgas äh, töötoad, ekspertide kohtumised ja uurimisanalüüsid aitavad selle soovituse eelnõul kokkupanemisele. Viiendal veebruaril käesoleval aastal võttis komisjon vastu ettepaneku vaata üle Euroopa Liidu rahapesuvastast direktiivi ning Äh, kuna hasartmängide sektor on väga tihedalt äh, rahapesusektoriga seotud, äh, siis tegi komisjon ettepaneku selle direktiivi laiendamisele, et lisaks kasiinodele kogu hasartmängusektorit kaasata. arvestades rahapesuriske, on väga oluline, et Euroopa Liidu raamistik vastaks väga konkreetselt, aga samas paindlikul moel. aitäh! suur tänu, proua volinik! Läheme edasi nüüd fraktsioonide eeskõnelejate juurde, Rahvapartei ja proua Pelle, härra Pelle, palun. suur tänu, härra president, proua äh, volinik ning äh, suur aitäh selle ühtse algatuse eest. proua volinik, Europoli uurimisrühm on meile teada andnud, et et äh, jalgpallivõistluste tulemustes kokkuleppimine on äh, väga tugev äh, korrup-, korruptsioon, see on väga oluline oht spordis ja meil on vaja Euroopa ülest tegevust, isegi võib-olla üleilmset. esiteks on meil vaja struktuurseid ja spontaanseid infovahetusalgatusi, kuhu oleksid kaasatud ametivõimud ning erinevad spordiorganisatsioonid andmevahetus ja infovahetus peab äh, nende organite vahel äh, sujuma pidevalt. Äh, seoses selle resolutsiooniga kutsume me komisjoni üles õigusalase ettepaneku tegemisele selleks, et sporditulemustes kokkuleppimine oleks kriminaalõiguse osa, mida praegu me nii ei näe sellepärast, et äh, õiguslik äh, raamistik on äh, spordi tulemustes kokkuleppimise ja pettuste osas praegu killustatud, nii et see peab olema kriminaalõiguse osa ning peab olema võimalik ka määrata karistusi. mis puudutab mittelitsentsitult, litsenseeritud kodulehti, kes pakuvad ähm, kihlvedude võimalust, siis ka siin peab olema reguleeritud raamistik ning äh, kokkuvõttes on meil vaja ka keelata ka äh, juuniorsportlaste äh, võistlustulemuste kihlvedusid nii et igal juhul, kui lapsed ja noorukid on spordivõistlustel, siis selliste võistluste puhul ei tohiks kihlvedusid sõlmida tulemuste osas. nii et Äh, proua volinik, me peame tegutsema ennetavalt ja teil on parlamendi sajaprotsendiline tugi oma ettepanekutele. suur tänu. järgnevalt sotsialistide demokraatide nimel palun pooleteiseks minutiks proua Kammerveert. suur tänu, härra president, head kolleegid, proua volinik kui me vaatame neid äh, uurimistalitusi, mis Europoli uurimisrühmi, rühma operatsioon Veto all läbi viidi, siis me näeme, et äh, kuussada kaheksakümmend äh, jalgpallivõistluste mängu tulemused üle kogu maailma on võltsitud ja kokku lepitud, sealhulgas kolmsada kaheksakümmend mängu Euroopas ja see on tegelikult ainult jäämäe veepealne tipp, me ei tea kõiki neid tagamaid see skandaal on äh, täiesti frustreeriv, eriti just jalgpallifännidele kogu maailmas, kes äh, väga innukalt jälgivad oma äh, meeskonna tegemisi. nii et kokkulepete sõlmimine ja korruptsioon ohustavad sporti kui sellist ja ma arvan, et fännid peavad olema võimelised lootma sellele, et õig-, mängureeglid on õiglased ja ühtsed kõigile ja seetõttu on vaja ennetustegevust, seiretegevust ja sanktsioone ning me igal juhul äh, spordiföderatsioonide tegevuse suhtes oleme nulltolerantsed äh, kokkulepete osas, meil on vaja käitumiskoodeksit äh, ja laiahulalist seiretegevust. spordis ei ole mitte ainult võit ja kaotus, vaid selles sektoris liigub väga palju raha, praegu on võimalik kihlvedusid sõlmida nii kihlveokontorites kui ka veebi vahendusel ja igasugused manipulatsioonid tuleb äh, siinkohal keelustada. meil on vaja igal juhul äh, spordivõistluste äh, manipuleerimise definitsiooni konkreetselt ja see peab olema kaasatud liikmesriikide kriminaalõigusesse. samuti tuleb kaasata uurimisorganid, nende tegevus tuleb reguleerida ja see Euroopa Liidu tasandil. ma olen tänulik proua volinikule tema märkuste ja kommentaaride eest ning ma olen kindel, et me saame teha ära üht-teist selleks, et meie töö oleks ka tulemuslik. suur tänu ja nüüd palun kaheks minutiks Alle nimel härra Lokkekaard. suur tänu, lugupeetud juhataja suur tänu, et te mulle sõna andsite, täna on hea päev nii komisjoni kui ka parlamendi jaoks, mis puudutab võitlust, võistluste tulemuste kokkulepet vastu äh,. voliniku sõnad olid õiged sõnad õigel ajal, meil on äh, vaja tõesti asuda tugevdama võitlust ettevõtete tulemustes, võistluste tulemustes kokkuleppimise vastu ja kõik, kellega me räägime, ütlevad, et ohtu on äh, sattunud spordi alustalad äh, ja kui me õigel ajal ei sekku, siis variseb kogu süsteem kokku äh, paistab, et äh, Aasiast, äh, Balkani riikidest äh, liigub selline oht põhja poole ja me, meid kõiki peaks see puudutama. me peame tegema koostööd selles võitluses ülemaailmsel tasandil, Euroopas, mängus on ka Euroopa huvid, väga paljud suured spordiüritused jalgpallis näiteks Äh, toimuvad Euroopas ja Euroopa spordi äh, ausust tuleb kaitsta. mul on väga hea meel, et me räägime täna sellest teemast, mul on väga hea meel selle üle, et äh, parlamendis tehakse sel teemal palju koostööd, on, meil on olnud mitmeid mõttevahetusi ja arvamuste vahetusi ja meil peaks olema keskus, kuhu kogutakse kogu info, praegusel hetkel on suureks probleemiks see, et väga paljud ei tea, mis toimub teistes liikmesriikides ja me peame loomulikult ähm, sellest pildist õige ettekujutuse saama ja seda saab teha ilma, et kelle, et keegi seaks ohtu lähimuspõhimõtet. ma tahaksin tänada komisjoni selle koostöö eest, mida plaanitakse. minu meelest on see paljutõotav ja see on spordi seisukohast väga hea päev täna. suur tänu! härra lõkkekaart, proua Sinclair äh, soovib teile esitada sinise kaardi küsimust kas olete valmis vastama? palun, proua Sinclair. suur tänu, härra juhataja. minu kolleeg räägib väärikusest, aga aga võib-olla äh, mida te ütlete FIFA väärikuse kohta? ja nende hoiatussüsteem ja nende rahade kandmise süsteemi kohta, nad maksavad järjest rohkem ja rohkem suurematele jalgpalliklubidele ja võtavad rahad ära väiksematelt kohalikelt äh, klubidelt. ja seega äh, äh, vohabki kihlvedu väiksemates klubides, alaliigades ja kokkuleppemängud on seal väga sagedused Der er ingen tvivl om, at, øh, at det som, øh, som... Pole vähimatki kahtlust, et äh, probleem, millest me räägime, on tõsine probleem ja ka probleem, millest teie räägite, rahad kogunevad suurtesse klubidesse ja, vä ja väiksemates spordiklubides on vähem äh, vahendeid ja just nimelt nemad on kõige rohkem ohus. alaliigad äh, on sattunud ohtu ohtu, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks ka sport, suurte klubide tasandil selle probleemiga tegelema ja see ei tähenda seda, et Euroopa Liidul ei ole mingisugust rolli selles kontekstis. probleem on tõsine kõikidel tasanditel, mitte ainult alaliigades, vaatame näiteks Itaalia Äh, valitsusjuht äh, tegi ettepaneku ühe Itaalia liiga kinnipanemiseks ka kolmeks-neljaks aastaks, selleks, et sellest äh, probleemist vabaneda, nii et tõesti liiguvad suured rahad, suurtes klubideski on suured võlad ja see on ohtlik olukord ja see ei tähenda samas seda, et Euroopa Liit ei peaks oma künde ja hammastega selle probleemi vastu võitlema suur tänu, härra Lokekaard, Roheliste nimel saab järgmisena sõnaks äh, Rui Tavares kaheks minutiks. suur tänu, äh, härra juhataja. me teame, et äh, see probleem on tõsine juba aastaid oleme me näinud paljudes liikmesriikides näiteid selle kohta, kuidas Äh, mängudes lepitakse kokku ja politsei on läbi viinud väga palju juurdlusi. me teame, et kihlveopettused ja kokkuleppemängud on väga tõsine probleem meie hiljutised Euroopa-ülesed uuringud näitavad seda, et äh, see kuritegevus on rahvusvahelise haardega, tegemist on suurte rahvusvaheliste kuritegelike gruppidega, kes äh, sellise asjaga tegelevad. nii et tuleb rõhutada, et tegemist on organiseeritud kuritegevusega ja sellepärast tuleb äh, sellega tegutseda euro-, tegeleda Euroopa tasandil. ärgem unustagem seda, et organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ju on Euroopa pädevuses ja see tähendab seda, et midagi tuleb Euroopa tasandil ära teha samas on see aga probleem, mis puudutab äh, kõiki meid ühiskonnas, kõigepealt spordiühingud ja spordiliidud ma arvan, et spordiliidud peaksid koostööd tegema siseriikliku ja Euroopa tasandi äh, valitsussüsteemidega selleks, et oma majas kord äh, jalule seada. näiteks äh, jalgpalliklubidel on ju vaja ühisturgu selleks, et üle terve Euroopa koguda endale vaatajaid telekanalite kaudu ja mulle tundub, et üsna tihti on äh, spordiliigad äh, need, kes valesid sõnusid saadavad, sõnumeid saadavad välja ja saadavad teinekord suured võistlused kohtadesse, kus äh, kihlveopettused kõige rohkem vohavad. ja ma arvan, et maksupettuste küsi-, vabandust, rahapesuga on ka siin tegemist, ärgem unustagem, et tegemist on väikse probleemiga, see ei ole probleem, mis piirdub ainult spordiga sport on oluline kultuurilisel tasandil, ta on oluline rahvusvahelistes suhetes, me ei saa seda niimoodi lahterdada ainult äh, kitsalt spordiringkonda. suur tänu, äh, härra Tavares ja nüüd äh, konservatiivide nimel proua McClarkin kallid kolleegid, ma tervitan seda resolutsiooni eelnõu äh, kihlveopettuste ja kokkuleppemängude ja korruptsiooni kohta spordis. kokkuleppemängud äh, on tõeliseks ohuks kohaliku sporditasandi äh, väärtusele ja väärikusele ja tõesti, Euroopa-ülesed juurdlused on näidanud šokeerivaid tulemusi. me olime jahmunud sellest, kuidas kuritegelikud rühmitused on vähemalt kolmsada kaheksakümmend jalgpallimatši ilmselt äh, äh, sohiga varem ära otsustanud, äh, aga süüdistatud on ka väga palju alamates liigades mänge Euroopas. ma toetan spordi autonoomiat ja tavaliselt ma arvan, et me ei peaks sekkuma äh, Eh, siis, kui spordiühingud eh, ise omavad vahendeid selleks, et need probleemid lahendada. aga kui eh, korruptsioon on nii juurdunud ja süvenenud ja, ja levinud, nii nagu juurdlused on näidanud, siis on meil kohustus vaadata, milline sekkumine on vajalik selleks, et sellele kasvavale probleemile päitsed paha pan-, pähe panna. Need inimesed, kes kokkuleppemänge organiseerivad, on ka muidu kuritegeliku tegevusega seotud äh, meie Euroopas peame tagama selle, et organiseeritud kuritegevus Euroopas ei oleks võimalik ja ei tooks kellelegi musta raha taskutesse. me, väga oluline on võidelda kokkuleppemängude ja korruptsiooni vastu spordis. aga me peaksime jõupingutusi tegema mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka rahvusvahelisel tasandil, tegemist ei ole meie siseasjaga. spordiväärikus on oluline ka äh, Äh, hasartmängude sektorile. Ashley Fox äh, on ka oma raporti eelnõus äh, online hasartmängude osas viidanud ja ma arvan, et me peaksime selle ka võtma kultuurikomisjoni arvamuses arvesse, meil on vaja süvendatud koostööd ületamaks see probleem. me peame andma endast kõik selleks, et kaitsta spordi väärikust, spordi väärikust, mida me kõik armastame. suur tänu, proua McClarkin, härra Pärtson, olete valmis? ma nägin, et te jooksite sportlikult, te olete heas vormis. Teil on sõna, palun kui ma tõesti heas vormis olen, siis äh, kahjuks mitte sellepärast, et ma jalgpalli mängiksin. ma pean kahjuks tunnistama, et ma ei tea spordist mitte õrna aimugi ei ole mul, aga ma tean mm, nii mõndagi kokkuleppemängudest. kõigepealt äh, ma arvan, et äh, see, et see raport nõuab seda, et äh, eraldi õiguskorra organ loodaks äh, selle vastu võitlemiseks, selle kohta ma ütlen, meil juba on selline asi olemas leiutatud, politseiüksus nimelt. tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal toimus Ühendkuningriigis rahvahääletus äh, Euroopa Liiduga liitumise kohta ja see oli ka niinimetatud kokkuleppemäng tegelikult, kus otsus oli ette teada Äh, Ühendriigid äh, rahastasid tohutult jah-kampaaniat ja BBC ja BBC ja teised äh, meediakanalid andsid endast parima selleks, ähm, et tulemus oleks täpselt selline, nagu tahtsid. Taanis täpselt samamoodi, nemad muud, muidu nende puhul korraldati korduv, kordusmatš ja tulemus siis oli õige. Prantsusmaal ja Iirimaal oli samasugune Äh, vabandust, Prantsusmaal ja Hollandil, Hollandis oli samasugune tulemus, oli teine kui oodati, nendel kordusmatši ei tehtud, vaid hoopis muudeti reegleid vahepeal. Iirimaal, kui nemad ütlesid Euroopa Lissaboni lepingule ei, äh, pidid nad ka äh, uuesti kordusmatši tegema, nii kaua matši tegema, kuni nad lõpuks said sellise tulemusega maha sellel mängul, nagu vaja oli nii et ma arvan, et me peaksime suunama oma jõupingutused hoopis Euroopa Parlamendi pettuste vastu. härra Lokekaart on teile tõstnud sinise kaardi, olete te valmis vastama, härra Patten? Äh, äh, ma arvan, et kolleeg siin näitab tõesti seda, et ta ei tea mitte midagi, mitte mõhku spordist ja mul oleks üks küsimus kolleegile, kui me jätame kõne poliitilise külje kõrvale, siis äh, tahaksin teada, kas äh, härra Patten võiks äh, kinnitada omalt poolt, et kui me tahame võidelda piiriülese kuritegevuse vastu, siis ei piisa ainult liikmesriigi politseiüksustest, kui kõik politseiüksused kõikides liikmesriikides tahavad äh, suuremat äh, politsei koostööd rahvusvahelisel tasandil. kas olete sellega nõus, härra Patten? suur tänu! ma olen valmis äh, tõesti tunnistama, et ma ei tea spordist äh, õh-, õrna õhkugi, aga äh, mis puudutab rahvusvahelist kuritegevust, siis Interpol, rahvusvaheline kuritegevusorganisatsioon, on juba ju loodud, nemad jagavad ka infot kuritegelikul kombel ja meie politseiüksused peavad siis kuritegevusega tegelema liikmesriikides, nii et ma ei saa aru, miks on vaja mingisugust uut organit, mille töö tegelikult katavad juba kohalikud politsei- ja korravalveüksused ja Interpol, äh, ka kuritegevuse vastane, vastase liikumise organisatsioon, meil ei ole vaja selliseid asju juurde. suur tänu, järgmisena saab kuue NGL fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks sõna härra Enna. suur tänu, härra juhataja, alles hiljuti Europol avastas ühe tohutu kuritegeliku äh, võrgustiku, mis peaaegu nelisada mängu kokku leppisid enne mängu toimumist Euroopas viiskümmend inimest vahistati ja seega me võime tunda rõõmu selle üle, et Euroopa Parlament on äh, äh, spordi äh, kihlveo kokkulepetele tähelepanu pööranud. sporditegevus ähm, on väga oluline Euroopas ja, ja on läbi immutatud sellistest pettustest, kui meie resolutsioon ei ütle midagi väga palju sisuliselt Ehm, kui me arvame, et eh, inimese koolitamise ja tervise jaoks on oluline kõikides eluetappides eh, spordi tegemine, siis me peame mõtlema sellele, et kuidas tagada see, et kõik saaksid spordis osaleda me tuleme, me peame tulema välja sellest turuloogikast, kus kogu aeg inimesed vastandatakse teistele, sunnivad petma võidu nimel inimesi lihtsalt selleks, et oma huvisid kaitsta. klubid kulutavad kogu aeg rohkem ja rohkem raha, nad ei võta absoluutselt arvesse arvepidamisreegleid, petavad, võltsivad ja nii edasi. Euroopa peaks sellele vastu astuma. tuleb tagada see, seda, et spordi hasartmängud läheksid riigi monopoliks Europoli alla, nii nagu Euroopa Kohus tegelikult on ka otsustanud, tuleb sisse tuua äh, karmimad finantsreeglid, äh, distsipliin ka professionaalses spordis eriti karmid trahvid tuleb ette näha nendele, kes näiteks juuniorite tasandil äh, kihlveopettusid või kokkuleppemänge organiseerivad Euroopa Parlament äh, aga jällegi räägib ainult headest kavatsustest, sellest on väga kahju ja meie jääme erapooletuks. suur tänu, härra Hena ja nüüd äh, mitteühinenute nimel pooleteiseks minutiks proua Sinclair. suur tänu, härra juhataja, see teema on mulle väga südamelähedane lähedane, mina olen spordi suur sõber ja mul on äh, hooajakaart, pilet kõikidele jalgpallimängudele minu kohaliku meeskonna jaoks. mõned nimetavad jalgpalli maailma ilusaimaks mänguks, aga me teame kahjuks, et see ei ole enam üldsegi nii ilus, pigem selline kole ja mudane Äh, väga suur osa mängudest on kokku lepitud varem, see on äh, hämmastav, aga ei piisa sellest, et me läheneme asjale ainult Euroopa ülesest perspektiivist. kas me loodame siis tõesti, et Euroopa Komisjon, kes on läbi imbunud korruptsioonist, nüüd järsku äh, spordis midagi muud teeks? kokkuleppemängud on läbi, läbiv probleem üle terve maailma, kui kihlveokontorid oma ja, ja klubid oma asju korda ei saa, siis kuidas saakski midagi muutuda. FIFA näiteks, ähm, keda süüdistatakse pidevalt korruptsioonist või Inglismaa jalgpalliassotsiatsioon ähm, täpselt samamoodi äh, tegutsevad ainult äh, kuritegelikul viisil tegelikult, kus äh, jalgpalliklubid lähevad valedesse kätesse. inimesi ei kaitsta õigesti, neid ei ole koolitatud ega ka neid teavitatud Europolist ei ähm, piisa. UEFA-s on rohkem liikmesriike kui Euroopa Liidus ja seega Euroopa tegutsemine on täiesti mõttetu meil on vaja seadusandlust riiklikul tasandil selleks, et organiseeritud kuritegevus jalgpallist lõpuks ometi välja juurida. mina arvan, et jalgpall võib jällegi muutuda väga kauniks. suur tänu, proua Sinclair. järgmised äh, kõnelejad nüüd kaheks minutiks, härra Skurja. <clears throat> suur tänu ja suur tänu ka volinikule oma sissejuhatava sõnavõtu eest ja suur tänu äh, volinikule ka äh, komisjoni tegevuse ja plaanitava tulevase tegevuse eest. tegemist on väga tähtsa teemaga, mida me käsitleme. Äh, sport on kasulik tervisele, nii rahva tervisele kui ka ja hea, hea ka riigi tervisele, sport Äh, selle teemaga me peame tegelema, sellega tuleb tegeleda otsusekindlalt äh, ja austada tuleb äh, seda otsusekindlat tööd kuldmedali nimel, mitte anda toetust neile, kes tulemustes kokku lepivad. mis puudutab noori, siis on oluline, et meil oleks õigus, ühtlustatud õigusraamistik äh, ja õige vastus, et selle probleemi vastu võidelda juba rohujuure tasandil spordiklubides. parlamendis äh, oleme teinud ettepaneku terve rea algatuste kohta, aga kõige olulisem äh, selle juures on aeg. me ei saa aega kaotada, sellepärast et äh, võistluste tulemustes kokkuleppimine üsna, äh, üha levib ja me peame õpetama noori, et äh, reeglitest tuleb kinni pidada, mitte üritada raha abil tulemusi mõjutada. me peame võitlema sellise kokkuleppimise vastu, korruptsiooni vastu ning selgitama noortele, miks raske töö on nii palju väärt. härra Skurja, härra Skurja härra Vaigel soovib esitada teile sinise kaardi küsimust, palun, härra Vaigel. Äh, äh, lugupeetud härra Skurja. mul oli väga hea meel, et te äh, kirjeldasite spordi eetilist külge, mul oli väga hea meel, et te tõstatasite noorte põlvkondade äh, kasvatamise teema ja teie sõnavõtt oli väga huvitav. spordi äh, liigne äriks muutmine äh, õõnestab äh, neid organisatsioone siseselt. mängus on tohutud rahad, tohutud palgad ja ma leian, et on äärmise väel, äärmiselt kahju äh, selles kontekstis, et äh, Kreeka-Rooma maadlus tahetakse selle tulemusena olümpiakavast välja jätta. ma arvan, et äh, spordi kommertsi, kommertsialiseerimisele tuleb piire panna. suur tänu, lugupeetud juhataja, olen kolleegiga selles küsimuses nõus ma ka arvan, et Kreeka-Rooma maatöölust, mis on äh, vana sp-, äh, sport, ei tohiks jätta välja olümpiakavast ja me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele, et sport muutub äh, äriks ja tuletama meelde, mida see sport tegelikult omal ajal tähendas ja rääkides kokkulepitud võistluste tulemustest, võiksime rääkida ka sellest temaatikast, meil on erinevad taustad, erinevad kogemused, aga kõik me saame kaasa aidata probleemi leevendamisele. suur tänu! suur tänu teile selle eest ja nüüd läheme edasi, proua Poskurt, poolteist minutit mina tunnen tõsist muret spordi terviklikkuse pärast, ma tunnen muret meie rahva ohutuse, turvalisuse pärast ja tunnen muret selle pärast, et kui kuritegevus tungis spordi pärusmaale, ei tee me mitte midagi. Europoli uurimised on paljastanud äh, kuritegelike organisatsioonide võrgustiku, mis on äh, lep-, tegelenud äh, kokkulepitud mängudega üle kogu Euroopa neid avastatakse vähe ja äh, kuritegelikud äh, organisatsioonid kasutavad äh, mängudes kokkuleppimist ära, et pesta oma näiteks inimkaubandusest saadud musta raha. me teame sellest, aga meie tahaksime täna kuulda, teilt äh, selle kohta, kuidas kavatsete te võidelda kuritegevuse vastu Euroopa spordivõistlustel, mis on kogu äh, Euroopa spordiväärikuse sattunud, seadnud ohtu. mainisite Europoli, mainisite Eurojusti, aga neil on vaja ka töövahendeid, neil on vaja õigeid määratlusi kriminaalõigustikus ja neil on vaja paremaid koostöövõimalusi. mõned liikmesriigid, vabandust, aga teie tegevus segab mind vabandust, ma ei saa keskenduda, kui mu kõrval räägitakse. mõned liikmesriigid äh, ei taha probleemile silma vaadata, need liikmesriigid on iseenesest haavatavad, sellepärast et nad ei ole probleemist teadlikuvad ja ei äh, arva, et äh, kolekimine oleks probleemiks. see on viljakaks pinnakaks kuritegevusele. Euroopa Liit peab siin kooskõlastava rolli äh, haarama, me ei saa äh, oodata kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuni ja äh, kui võetakse vastu kokkulepete vastane konventsioon, meil on vaja tegutseda kohe. mida kavatseb Euroopa Komisjon teha täna selleks, et kaitsta meie kodanikke ning spordi väärikust? suur tänu, proua Paskur! järgmisena saab sõna härra Takula üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja, aga mina tahaksin kõigepealt tänada komisjoni ja hea sissejuhatava sõnavõtu eest ja algatuse äh, ettepaneku eest, seda meil on vaja, meil on vaja ühiselt tegutseda selleks, et võistlusspordi äh, negatiivsed küljed äh, välja juurida meil on vaja paremat kontrolli selle üle, et korruptsioon ja mängutulemustes kokkuleppimine ei leviks. sport peab olema õiglastel alustasadel, tegemist peab olema õigla, õiglase võrdlus, võitlusega, nagu siin on korduvalt täna rõhutatud. aga tuletaksin teile meelde, et me peame võitlema korruptsiooni vastu, kuid ehkki me täna räägime spordi negatiivsest küljest, ei tohiks me ainult sellele keskenduma, me peaksime rõhutama ka et, et üheksakümmend protsenti sporditegevusest on positiivne, inimesi innustav ja inimestele lootust andev tegevus ja valdkond. ja seda rõhutades peame ühiselt maailma tasandil võitlema võistluste tulemustes kokkuleppimise vastu ning toetama eetilisi spordiväärtusi, ausat võistlust äh, ja ühist mõtlemist. suur tänu, härra Takula ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Šuntis. suur tänu lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, ma pean kurvastusega ütlema, et härra Papastamkos, kes praegu äh, peab tõsist lahingut äh, ja me kõik loodame, et äh, ta tervis taastub kiiresti ja oh, pidas seda teemat väga oluliseks ja täna ei saa ta paraku siin olla. Europoli viimased andmed kokkulepitud tulemuste kohta on mulle tuttavad, tegemist pole uudisega. see trend on võtmas üüratuid mõõtmeid, sport on muutunud tõeliseks äriks nii suurel määral, et spordi alustalad, iseäranis näiteks jalgpalli puhul, on sattumas ohtu meil on olemas ametivõimud, kes peaksid meetmeid võtma, kuid äh, senimaa ei ole nende tegevus olnud piisavalt tõhus äh, ja tulemusrikas. meil on vaja tõeliseid äh, trahve, tõeliseid sanktsioone. kui me tahame, et sport oleks terves ja noori toetav, siis tuleb seda teha. suur tänu, proua Matjöö, üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja. Europol paljastas eel-, veebruaris üle kolmesaja kaheksakümne võistluse tulemustes kokku leppinud kuritegevuse võrgustiku, see on suurepärane, aga loomulikult politsei aitas ka sellele protsessile kaasa ja Eurojust teeb ka suurepärast tööd kuritegelike võrgustike vastases võitluses, nagu te ütlesite, proua volinik, kuid sageli sellised kokkulepped, kokku, mängude kokkuleppimised sünnivad just maffia tegevuse tulemusena. meile meeldis väga teie ettepanek ja loodetavasti teie ettepanek jõuab kiiresti parlamenti, meil oli ka väga hea meel, et varade konfiskeerimise direktiiv kuritegelike võrgustike puhul samuti äh, valmib kiiresti, äh, me peame tegutsema ruttu ja eetikakoodeksi äh, paika saama, meil peaks olema täisleppimatus korruptsiooni osas meie noored teavad rohkem suuri sportlasi kui suuri kirjanikke, suuri muusikuid, aga äh, ja, ja suured sportlased on noortele sageli eeskujudeks. sport on ühendanud äh, eurooplasi, on ühendanud kogu maailma ja kaitskem siis ka tulevikus äh, spordi väärikust. proua Senalova, palun suur tänu, härra president. hiljutine Euro, Europoli pressikonverents kinnitas seda, et Euroopa jalgpall on just korruptsiooni ja tulemustes kokkuleppimise viljakaks pinnaseks äh, jalgpall aga on meie noori, noorukite ja laste jaoks väga oluline spordivaldkond ja seetõttu ma arvan, et tulemuste kokkuleppimise ja kuritegevuse vastu organiseeritud moel peame me võitlema, sellepärast et mitte ükski liikmesriik üksikult selle probleemiga mm, toime ei saa. oluline on äh, kaitsta ka spordieetikat ning äh, kokkuleppemängude teema tuleb tõstatada ka läbirääkimistel spordiorganisatsioonide ja kolmandate riikidega äh, enamik kihlveopettusi toimub äh, Aasias, aga me järellaineid tunneme ka siin. nii et praegu räägime me tänapäeval, tänasel päeval uuest online hasartmängude direktiivist ning me peame igal juhul nende probleemidega Euroopa Liidus tegelema ja ma loodan, et kõik selle, seda ka toetavad suur tänu, äh, pro-, äh, härra Jakolino, palun pooleteiseks minutiks. Äh, suur tänu, härra president, ei ole kahtlustki, et sport liidab inimesi kokku ja tervislik konkurents on väga hea, kui see on konkreetsete reeglite põhine ning see pakub ka väga palju häid eeskujusid meie noortele Äh, igal juhul peab olema, aga reeglid peavad olema ühtsed ja võrdsed. Äh, doping äh, spordivaimu nõrgestab, konkurentsivaimu nõrge, nõrgestab, aga kokkuleppimine tulemustes on tegelikult sama halb. spordi näol on tegemist väga suure majandussektoriga, saja, sada miljardit eurot aastas on see sektor aastas väärt ja see on Äh, väga suur number. korruptsioon. korruptsiooni toidab äh, ka äh, illegaalse kihlveopettuse turg, mis on suur Aasias ning rahapesu, mida kuritegelike organisatsioonide poolt korraldatakse. väga sageli on sellised kuriteod piiriülese loomuga ja seetõttu on väga oluline, et uurimisorganite Europoli, Eurojusti ja teiste organite vaheline koostöö oleks tõhus meil on vaja ka äh, Euroopa tasandi prokuröri, kes tegutseks, meil on vaja ennetustegevust, meil on vaja tõhustatud koostööd, äh, sellepärast et rassiline diskrimineerimine ja kokkuleppemängud, äh, kes, mis praegu sporti õõnestavad, on oluline teema, millega peaks tegelema spordiföderatsioonid. tundub, et Euroopa sport on haige ja ravimit on vaja kiiresti organiseeritud kuritegevuse komisjonist äh, on mulle teada, et äh, kuigi sportlased on äh, eeskujuks noortele ja see on sümboolne, on sellegipoolest vaja seda puhastada. suur tänu ja proua Puskurt, kas tahtsite küsida sinise kaardi küsimuse? härra Jakolino, härra Poskurt, proua Poskurt tahab teie käest küsida sinise kaardi küsimust. suur tänu, härra Jakolino mainis siin Krimm komisjoni ja tegelen just kokkuleppemängude eh, eelnõu ettevalmistamisega seal. küsimus ei ole mitte ainult spordis, aga tegelikult on see ka uurimisorganite ja õigusalase koostöö valdkonnas Euroopas väga oluline Äh, kuna Krimm äh, komisjon tegeleb äh, rahapesu ja organiseeritud kuritegevusega, siis ma tahtsin küsida, kuidas härra Jakolino raportöörina tegeleb kokkuleppemängudes oma eelseisvas raportis ning ehk olete kena ja vastate. suur tänu, härra Jakolino, palun. suur tänu, härra president. tahaksin proua Poskut siin rahustada ja öelda, et äh, see kokkuleppemängude probleemi tegele-, ei puuduta mitte ainult jalgpalli, vaid ka teistes valdkondades, pesapallis nimelt äh, olid esimesed juhtumised sada, juhtumid sada aastat tagasi ja see kõik leiab kas-, kajastust ka minu raportis Krimm komisjoni jaoks. sellepärast, et äh, õiglane õiglus äh, spordis on tegelikult elustiil, see on musternäidiseks noortele inimestele ning äh, justiits- ja õigusalane koostöö selles valdkonnas on igal juhul äh, õigustatud, sellepärast et nende praktikatega tuleb silmitsi seista ja nüüd veel kord ärge muretsege, kõikide nende teemadega tegeletakse ka nii vahearuandes kui minu lõppraportis. suur tänu! ja nüüd äh, suur tänu, härra Rebo, palun minutiks. arvoisa. härra juhataja, kahjuks äh, tõesti äh, sohimängude ja kihlveo kuritegevuse tõttu kuritegevus on seadnud ohtu õiglase ja õige mängu, väga suured rahad on siin liikumisel raha, miljonitesse ulatuvaid võite võib saada kihlveokontoritest Ehm, kümneid tuhandeid makstakse ehm, nendele, kes mängudes kokku lepivad, Euroopa peab reageerima, tegemist on globaliseeritud kuritegevusega, ehm, millega mitte ükski ettevõte, spordiettevõte ei saa tegutse, midagi ära teha üksinda. kõige olulisem on järelevalve ja info vahetamise süsteemi loomine, niimoodi me saame seirida seda, mis toimub kihlveokontorites ja saaksime varemalt ennetada seda, kui tekivad erandeid või, või midagi kahtlast äh, mängudes. Äh, proua Vassil-, Vassiljev, äh, suur tänu teile see eest, ütleb härra Rebo kreeka keeles. suur tänu, härra president, ütleb härra Exila väga palju ja rangeid meetmeid on dopingu äh, probleemiga tegelemiseks võetud viimaste aastate jooksul ja ma arvan, et äh, petumängude osas tuleb sedasama rakendada, kõik, kes äh, spordis, sporti on kaasatud, on sellest puudutatud, sealhulgas näiteks kohtunikud ja mängijad. Euroopa Parlamendi eelmise aasta raport juba pani ette mitmeid meetmeid, näiteks spordi võistluste korraldajate intellektuaalomandi kaitse ja nii edasi. ja samuti liikmesriigid peavad tuvastama korruptsiooni spordis kuriteona, nad peavad kokkuleppemängude puhul kontakteeruma kolmandate riikidega ja silma peal nendel tingimustel hoidma. Eurojust ja Europol tegelevad juba korruptsioonijuhtumitega spordis ning oluline on ka see, et kõik spordiföderatsioonid ja organisatsioonid annaksid andmeid kokkuleppemängude kohtu, kohta, nii et äh, kontroll oleks parem, aga parem kontroll ja, ja administreerimine on väga oluline, sellepärast et me teame, et tulemustes kokkuleppimine toimub just sellistes tingimustes, kui sportlased ei saa neile ette nähtud palka nii et äh, spordiföderatsioonidega tuleb teha koostööd, äh, nii et nad äh, annavad oma liikmetele õiget informatsiooni selle kohta, kui tõsine kokkuleppepettuste küsimus tegelikult on. nii et mul on väga hea meel, et proua volinik sellega tegeleb ja loodetavasti jõuame me kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kokkuleppele. suur tänu, härra Papa-Nikolao, palun pooleteiseks minutiks järgnevalt. suur tänu, härra president kokkuleppemängude korraldamine ei ole üldse mingisugune uus fenomen, me oleme juba äh, nende küsimustega äh, tegelenud. me oleme näinud selliseid tendentse tuhande üheksasaja kahekümnendatel aastatel ja isegi olümpiamängude tasandil on ju olnud uurimistegevusi äh, selles küsimuses, kas poksimatšid on kokku lepitud ja kas seal on olnud korruptsiooni. nii et see kõik on murettekitav ja kui me vaatame Europoli andmeid, siis eh, kui me näeme, et kuuesaja kaheksakümnest mängust on kolmsada kaheksakümmend jalgpallimängu kokku lepitud tulemustega Euroopas, eh, siis eh, mis on muutunud tänasel päeval, loomulikult Lissaboni leping on jõustunud ja see annab Euroopa Liidule rohkem pädevusi sekkumiseks, Euroopa Liit saab rohkemat ette võtta ja nii nagu äh, kolleegid ütlesid, äh, Euroopa Parlament on ka kirjaliku deklaratsiooni äh, kokku pannud selleks, et nendele küsimustele tähelepanu juhtida ning see on olnud just härra kolleegi Papastamkose juhtimisel toimunud protsess, ma arvan, et me peame tegema rohkemat selleks, et selle probleemiga tegeleda, aga ka ennetama selliseid petumänge. sest ma ei ole kindel, et meie seiretegevus ja ennetustegevus tänasel päeval on ülesande kõrgusel äh, ka andmete kogumine ja uurimine ei ole tasemel. ma arvan, et statistika tulemuste kokkuleppimises on olemas, me peame seda kasutama ning me peame spordimaailmale rohkem tähelepanu pöörama, me peame olema uhked oma sportliku vaimu üle ja me peame selle valdkonna puhtana hoidma. suur tänu ja järgnevalt palun härra Kurski minutiks. suur tänu härra president, mul on väga hea meel näha, et Euroopa Parlament tegeleb korruptsioonivastase võitlusega just spordivaldkonnas. korruptsioon, ma arvan, igal juhul õõnestab sportlikke väärtusi ja sport on ju üks väga meeldiv tegevus meie kõigi jaoks. ma usun, et Äh, kolleegid juba ütlesid, et tegemist on ainult jäämäe veepealse tipuga, aga rohkemat on vaja ära teha. Poolas, ma arvan, oleme me jalgpallikorruptsiooni osas palju ära teinud ja teile ilmselt meenub, et Poolas on olnud spordikorruptsiooni küsimused väga teravad äh, meil on olnud kokku lepitud äh, jalgpallimatše ja me oleme midagi ära teinud, endine Poola justiitsminister, kusjuures äh, viis sisse sätted äh, Poola õigusandlusesse, äh, et tegeleda korruptsiooniga spordis aga sellegipoolest selliseid korruptsioonijuhtumeid ja altkäemaksu oleme selles valdkonnas näinud on vaja äh, tagada uurimisorganite ja õigusalaste organite koostööd äh, kõikides valdkondades. Äh, korruptsiooni vastu on vaja midagi ette võtta, eriti spordivaldkonnas. president katkestab, suur tänu ja läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde. härra Kšileski, palun üheks minutiks. proua siiski. suur tänu Euroopa Liit Liit äh, on äh, sisse viinud äh, mitmeid õigusalaseid sätteid erinevates valdkondades ja tänane arutelu näitab, et meil on vaja läbipaistvust erinevate spordiorganisatsioonide puhul. me teame, et spordi kokku, tulemustes on kokku lepitud, eriti jalgpalli valdkonnas, aga ka teiste spordialade suhtes tulemused äh, ei ole kusagile täna viinud meid ja me peame kogu seda olukorda vaatama just kriminaalõiguse perspektiivist, siin ei saa ju midagi üldistada, aga teatud üksikud äh, juhtumite äh, osas oleme teadlikud, aga me ei saa siinkohal üldistada äh, näiteks ka indiviidid võtavad altkäemakse ja see ei ole kindlasti õiglane. me peame igal juhul teadma kontekstist rohkem, et korruptsiooni vastu võidelda suur tänu ja järgnevalt palun härra Matula. skandalurile din lumea sportului se țin lanț Sk skandaalid äh, spordivaldkonnas äh, on äh, ikka ja jälle regulaarselt aset leidmas ning vastavalt Europoli andmetele on jalgpall mõjutatud sellest, aga ka teised äh, spordiliigid. Äh, nii et sellisel kokkuleppemängul on juba pikk ajalugu. Äh, meedia kajastab selliseid sündmusi ja tehnoloogiline progress muidugi on viinud selleni, et kihlveopettused ja kihlveokontorid veebis on tekkinud ja neid on väga raske jälgida ning äh, tulemustes kokkuleppimine on üleilmne fenomen, ka Euroopa Liidu väliseid osalisi äh, on sellesse kaasatud ning selleks, et avalikkus usaldaks jällegi spordimaailma, on vaja selle probleemiga tegeleda. sport äh, ju toetab erinevaid äh, olulisi väärtusi, sealhulgas vastastikust äh, lugupidamist äh, ning õigusaktid kihlveopettuste vallas võiksid ehk probleemi lahendada, sellepärast et korruptsioon just tuleb sellistest riikidest, kus kihlveopettused ei ole reguleeritud. suur tänu, härra president ja proua volinik, ütleb härra Paška organiseeritud kihlvepettuste sündiga teguleb, tegutseb Singapuris äh, ning äh, praegu Europoli tulemused näitavad, et äh, seitsesada mängu on kokku lepitud üle maailma, sealhulgas on pettustesse kaasatud kümneid ja kümneid kohtunikke ja mängijaid, ka Ungaris on selliseid kokkuleppimisi tuvastatud kahe tuhande kümnendal äh, aastal on kihlveopettustega liitunud ka üks äh, kuritegelik organ Ungarist, see on seotud vastavate organitega Aasias ja me räägime siin äh, sellistest summadest, kümned tuhanded eurosid on saavut-, on teenitud Argentiina ja Boliivia vaheline jalgpallimatš kahe tuhande kaheksandal aastal äh, oli juba tulemuste, oli juba võltsitud tulemustega, nii et korruptsiooniga tuleb võidelda. elnök úr, tisztelt bizottság! Nagyon örülök annak, hogy ezzel a fontos... Suur tänu, härra juhataja! A helyzet az, hogy a sport egyre minu meelest on väga oluline, et Euroopa Parlament äh, ja Euroopa Komisjon korruptsiooni küsimusega spordis hakkaks tegelema. sporditööstus on tohutu tööstus üle terve maailma ja see pakub suuri võimalusi nendele inimestele, kes oma raha ausalt teenida ei taha. väga paljud on täna rääkinud eraldi jalgpallist, kuid äh, korruptsioonist on puudutatud äh, ka väga paljud teised spordialad sport mängib meie ühiskonnas väga olulist rolli ja sellepärast me peaksimegi tema kaitsele asuma, see on osu-, oluline meie lastele, sotsiaalseks integratsiooniks, see annab inimestele tulevikku. eriti nende jaoks, kes elavad vähem soodsates oludes. ja sellepärast me peamegi selles küsimuses äh, oma lähenemist äh, edasi arendama. enamus kihlvedudest sõlmitakse Aasias ja ma arvan, et me peaksime vältima seda, et äh, kihlvedusid peetakse ka juuniori tasandil äh, mängude osas üle. suur tänu, äh, härra Pirker. kas härra Pirker on saalis? jah. suur tänu, härra juhataja. kui Europoli uuringud on näidanud väga selgelt, et äh, kokkuleppemängud äh, ja mm, kihlveopettused on osa rahapesust ja kui see on tõsi, siis me peame midagi tõesti võtma ette Euroopa tasandil sellele vastu astumiseks. mina arvan, et äh, spordiliidud peaksid välja kuulutama nulltolerantsi mm, taolisele tegevusele ja seda tegema üle terve Euroopa ja meie peaksime Euroopas ähm, liigitama ka spordi kuritegevuse, organiseeritud kuritegevuse alla, millega kaasnevad ka kuri, ähm, tegevuse eest määratavad ähm, sanktsioonid. suur tänu, härra Pirker. järgmisena saab sõna härra Sveer. Äh, suur tänu, härra juhataja, austatud äh, proua volinik suur tänu, ma tahaksin äh, tunnustust avaldada äh, komisjoni selle eest, et nad on valmis äh, selle teemaga tegelema ja ma toetan meie kultuurikomisjoni resolutsiooni. Sloveenias näiteks praegu käib üsna mitu kohtuistungit korruptsiooni kohta spordis ja äh, mõn-, mõningased edusammud on saatnud spordis võitlust dopingu vastu, kuid küsimus on tõesti selles nüüd, kas seda peaks tegema Euroopa tasandil või äh, lähimuspõhimõttest lähtuvalt liikmesriigi tasandil, aga ma arvan, et äh, kuivõrd sport ja kuritegevus on piiriülene oma olemusest, olemusel, peaksime, olemuses, siis me peaksime selle vastu ka võitlema Euroopa tasandil. me peaksime rohkem äh, nõudma juurdlusi nendesse küsimustesse. väga palju on küll juba ära tehtud korruptsiooniga võitlemiseks, kuid äh, nendest ei ole piisanud, meil on tõhusamaid meetmeid ja Euroopa ülest lahendust. suur tänu, härra Luuan! suur tänu, äh, härra juhataja, proua volinik, kallid kolleegid! sport Äh, pakub mitte ainult äh, füüsilist rahuldust, vaid ähm, kujundab iseloomu ja äh, aitab harida vaimu. Ähm, milliseid eeskujusid pakub sport, kui noored inimesed jälgivad spordi Äh, sündmuseid äh, telekanalite vahendusel või otse, kuid näevad siis seda, et seal levib järjest rohkem ja rohkem äh, pettus ja sohi tegemine. mina arvan, et Euroopa Komisjon peaks kasutama kõiki võimalusi koos liikmesriikidega selleks, et harmoneerida seadusandlus liikmesriikides korruptsiooni kohta spordis. selleks, et oleksid võimalikud sõlmida ka äh, Ehm, leping, Euroopa poolt lepingud kolmandate liikmesriikidega, kes on samuti eh, selle kuritegevusega seotud ja tuleks luua rahvusvaheline korravalveüksus. suur tänu, järgmisena saab nüüd sõna debati lõpetuseks eh, proua Vassilu. suur tänu, eh, härra juhataja kõigepealt lubage mul tänada kõiki parlamendiliikmeid selle võimaluse eest rääkida täna siin sellest, kuidas äh, kõige paremini võidelda äh, ühe kõige suurema ohu vastu, millega on organiseeritud sporditegevus äh, silmitsi praegu, nimelt kokkuleppemängude vastu. proua Poskurt, ma kinnitan teile, ka meie oleme tõsiselt mures meieni on jõudnud viimastel kuudel äh, väga palju infot ka meedia kaudu selle kohta, et Euroopas lepitakse mänge niimoodi kokku. Äh, see on aga ülemaailmne fenomen, äh, kõikides mandri, kõikidele mandritele on ta jõudnud ja üsna tihti on selle taga organiseeritud kuritegevuse võrgustikud. see puudutab nii suuri kui ka väikeseid klubisid ja ka ähm, erinevaid äh, sportlasi, treenereid, isegi lapsevanemaid äh, ja nii edasi. nii nagu väga paljud äh, teist ütlesid, tegemist on äh, riigiülese probleemiga, millele on vaja riikideülest lahendust. spordiliidud on äh, palunud, et me aitaksime kaitsta neil ausust äh, nende või-, võistlustel ja meie oleme komisjoni poolt valmis tegutsema. ega see ülesanne ei ole lihtne, tuleb võidelda sellise väga keerulise teema vastu, nagu on äh, kokkuleppemängud. ma olen teinud koostööd oma kolleegidega, kes vastutavad hasartmängutööstuse eest ja korruptsioonivastase võitluse eest, selleks et komisjoni ühtne seisukoht välja kujundada selles küsimuses. me oleme taganud toetuse ennetavale äh, tegevusele, mille siis peaksid huvigrupid läbi viima. me oleme võimaldanud ka lihtsustanud koordineeritust ja, ja koostöötegevust äh, erinevate Euroopa tasandi üksuste vahel äh,, kihlveokontorid, politseiüksused, spordiliikumised ja nii edasi. meie ees on suur ülesanne parandada seda koostööd, nii et äh, selle tulemuseks oleks tõhusam äh, ja ennetavamat iseloomu omav võitlus korruptsiooni ja kokkuleppemängute vastu. head vali-, juhtimistavad on ka väga oluline osa sellest kõigest ja me olemegi loonud selleks eraldi ekspertrühma, kes peaks välja töötama suunised spordiliitudele heade juhtimistavade kohta aastal kaks tuhat kolmteist praegu on isegi äh, rääkimisel see, et Euroopa Nõukogu võiks vastu võtta äh, mängutulemustega manipuleerimise vastase konventsiooni. aga me oleme, me oleme täiesti veendunud, et selle küll pika protsessi lõpuks astutakse samm õiges suunas. läbirääkimisi peame me ka UNESCO-ga sellest, kuidas Äh, kokkulepete mängu, kokkuleppemängude vastane võitlus tõu-, tõuseks spordiküsimustes prioriteediks. ja tõesti, äh, kokkuleppemängud saavad olema ka üheks teemaks äh, Berliinis mais sellel aastal toimuval spordiministrite tippkohtumisel mul on vaja teie toetust kogu selles protsessis ja ma tahan tänada teid teie positiivse panuse eest ka tänasel arutelul. sohi vastu võitlemine on väga raske ülesanne, äh, aga me saavutame oma eesmärgi, kui tegutseme veendunult ja kindlameelselt ja üheskoos töötame selle sihi nimel. härra juhataja, enne kui ma lõpetan, ma tahaksin öelda, et ma ei luba mitte kellelgi äh, tembeldada Euroopa Komisjoni korrumpeerunuks ja äh, ma tahaksin paluda, et see rahvasaadik, kes meid selles süüdistas, vabandaks, aga kahjuks on ta juba saalist lahkunud, lahkus kohe pärast oma sõnavõttu ja ma tõesti loodan, et ülejäänud teist ei kirjuta tema sõnavõtule alla. suur tänu. suur tänu, proua volinik ma tahtsin, tahaksin teavitada kolleege veel sellest, et äh, see resolutsioon